The... alustagem selle sinise kasvuga. alustagem sinisest kasvust, eh, sellepärast et raportöör on kohal ja mõned variraportöörid on ka kohal. tõstame, kui lubate, päevakorra siis natukene ümber. härra Tarnelis, palun, sõna on siis teil. sinine kasv, palun. Eh, suur tänu, eh, härra esimees επιχείρησαν να μας αποδυναμώσουν και γι' αυτό δημιούργησαν αυτό sinised kasvuvaenlased soovivad meid torpedeerida ning seetõttu oli siis ka see eh, tuletõrjealarm siin korraldatud, aga me siiski jätkame oma tegevust. kunagi varem ei ole nii palju ja nii sageli räägitud sellest, et meil on vaja tõepoolest tugevdada kasvu merendusvaldkonnas selleks on vaja luua vajalikud tingimused, on vaja elavdada Euroopa reaalmajandust ning kunagi varem ei ole meil olnud ka nii, niisuguseid ohtusid nagu praegune tööpuudus. komisjoni teatis sinise kasvu kohta on tulevikku suunatud nägemus, samas on see väga realistlik, väga ambitsioonikas. siin nähakse ette meremajanduse elavdamine, kalandussektori elavdamine, see võib tähendada väga paljude töökohtade loomist väga lühikese ajaga ma usun, et äh, näo pööramine merede, ookeanide poole võib Euroopa Liidu jaoks olla väga kasulik. see võib anda Euroopale võimaluse suurendada oma konkurentsivõimet see võimaldab Euroopa Liidul saavutada tugevam positsioon võrreldes tärkava majandusega riikidega Eh, niisiis, meie usume, et põhimõtteliselt eh, on siin tegemist eh, väga mitmeid valdkondi hõlmava algatusega ning integreeritud rannikualade integreeritud majandamine, eh, mitmesugused eh, meetmed rannikualade elu eh, aktiveerimiseks, pöörates samas piisavalt palju tähelepanu keskkonnakaitse aspektidele, on väga tänuväärt ning meil tuleb siin väga erinevates valdkondades võtta tarvitusele meetmeid, oluline on tagada ka -taga pädevuste arendamine. samas tuleb tegutseda kiiresti, pöörates tähelepanu tööjõu väljaõppele. me loome töökohti, kuid vastavatele inimestele on vaja anda ka kvalifikatsioon ja haridus ning seetõttu olen mina seisukohal, et Euroopa selleks äh, tuleb luua valdkondlikud äh, nõukogud, äh, kes arutavad selle üle, mis peaksid olema need esimesed sammud, mida astuda, mida teha koolitusvaldkonnas, mida teha pädevuste suurendamiseks ning Äh, meil on ka Euroopa Liidu pädevuspanoraam, mida tuleb kasutada intensiivselt mitmeaastane tegevuskava äh, tudengite ja õppejõudude, noorte ettevõtjate äh, toetamiseks on suure tähtsusega. mis nüüd puudutab merendust konkreetselt, siis on meil siin alus äh, on meil siin viidatud äh, äh, aluspõhi-, alusmõtetele, millest on räägitud ka Valges Raamatus ning kuni kahe tuhande viiekümnenda aastani tuleks viia suur osa transpordist meredele, siseveekogudele ning selleks on vaja lihtsustada tolli, meetmeid. meil on takistusi Euroopa ühtse merenduse arendamisel ning tuletaksin meelde Sinise vöö programmi, mis oli väga edukas. kuid siin on vaja eh, seda veel edasi arendada. ka merendus, meresõit meretransport on olulise tähtsusega. ka siin on võimalik äh, luua juurde täiendavaid töökohti. väga suur on nõudlus äh, keskkonnahoidlike laevade järele. rannikumerendus on valdkond, mis äh, nõuab erilist tähelepanu sinise kasvu raames just rannikualadele ning ka äh, muudele äh, merendusega seotud valdkondadele tuleb pöörata rohkem tähelepanu. rannikuturism on võib-olla olulisim see osa sinisest kasvust. see võimaldab liikmesriikidel teha koostööd kohalike omavalitsuste tasandil ning just turismi infrastruktuuri tugevdamisele tuleb pöörata väga palju tähelepanu. siin tuleb vältida bürokraatlike takistuste loomist, tuleb tagada läbipaistvus. piirkonnad, kohalikud omavalitsused on äärmiselt olulised äh, turismi arendamisel siin on võimalik arendada e, turismivaldkonnas ka koolitustegevust, lihtsustada tuleb ka järelevalvet. samas tuleb pöörata tähelepanu kulude kokkuhoiule. Te-, tegevust tõhustades on võimalik kulusid olulisel määral kokku hoida ka viisade küsimusele tuleb pöörata tähelepanu, viisade väljastamist tuleb hõlbustada. turism on väga suur ressurss, seda eelkõige sadamalinnade jaoks atraktiivsete äh, turismialaste pakkumiste väljatöötamine äh, võimaldab äh, juht, pöörata rohkem tähelepanu kultuurile, ajaloole e, ning äh, kruiisilaevadele tuleb samuti rohkem tähelepanu pöörata. E, siin on olulise tähtsusega ka konkurents, äh, see, et äh, tugevdada Euroopa konkurentsivõimet, tuleb parandada infrastruktuuri, e, tuleb kohandada ka Schengeni eeskirju selleks, et Euroopa sadamad oleksid atraktiivsemad kruiisilaevade jaoks samas tuleb pöörata tähelepanu ka kohalikule elanikkonnale. merendus on turismi jaoks kogu maailmas väga atraktiivne valdkond merendusega seotud turism tähendab aga ka seda, et me peame lihtsustama mitmesuguste lubade välja, väljaandmist, me peame pöörama tähelepanu e, kruiisilaevade arendamisele. niisi-, samas mängib olulist rolli ka toitlustussektor e, just rannikualadel turismi valdkonnas me ei tohi unustada, et tuleb mõelda sünergiale. meil on põllumajandus, toorained, samas turistid, siin tuleb mõelda, kuidas on võimalik erinevate sektorite tegevust ühendada, et kõikidel oleks sellest kasu. nüüd siis sinine energia kõik me oleme veendunud selles, et see on äh, oluline kapital ning äh, meil on vaja äh, olla maailmas pioneeri rollis. me peame toetuma oma teaduse edusammudele ning vaja on välja töötada vastavad strateegiad. niisiis oleme me veendunud et äh, äh, taastuva avamere energia vallas on võimalik lahendada väga palju probleeme. meil on vaja tagada koostalitlusvõime turismi ja muude sektorite vahel. siin äh, oleks võib-olla võimalik kaasata ka vesiviljelusettevõtteid. siin on tegemist arenevate valdkondadega avamere energiarajatisi saab siduda vesiviljelusettevõtetega. see võimaldaks võib-olla ka nendevahelisi pingeid maandada. teinekord tekivad probleemid just seoses keskkonnahoidlikkusega, kui rajatakse uusi vesiviljelusettevõtteid Nendele probleemidele on vaja leida lahendused. vesiviljeluses töötab praegu Euroopa Liidus juba kaheksakümmend tuhat inimest. ÜRO hinnangute kohaselt kahe tuhande üheksateistkümnendal aastal äh, saame me rohkem kalu juba vesiviljelusest kui äh, merelisest kalapüügist, niisiis me peame vesiviljeluse arendamisele pöörama jätkuvalt palju tähelepanu. Äh, nüüd siis maavarade küsimused, tõepoolest maavarade kasutuselevõtuks merepõhjas on vaja luua soodsad tingimused. Need on mereliste ressursside oluline osa. siin on võimalik luua uusi töökohti, kuid need töökohad nõuavad ka kõrget kvalifikatsiooni. siin on vaja teha koostööd muude sektoritega, ka tervishoiusektoriga, kosmeetikasektoriga, Äh, tervis, toiduainete tööstusega. ma sooviksin tänada variraportööre väga hea koostöö eest, mis võimaldas meil äh, töötada välja äh, asjaliku teksti. soovin tänada ka sekretäriaati tugeva toetuse eest meie tööle ning ootan huviga teie küsimusi ja kommentaare. suur tänu, proua Vlasto! härra esimees, kallid kolleegid, kõigepealt äh, ma tahaksin muidugi tänada kolleeg Spirost tehtud töö eest, sellepärast et äh, ma olen äh, üsna mitme tema märkuse ja ettepanekuga nõus, aga ma arvan, et seda raportit võib rikastada, kui lubate. tegemist on teekaardiga Euroopa Parlamendi jaoks, selleks et toetada sinist kaarti Eh, sinist kasvu ja sellepärast meie lähenemine peab olema tasakaalustatud arengu, majandustegevuse, keskkonnakaitse vahel ja äh, siinkohal ma peaksin ütlema seda, et me peaksime minema veelgi kaugemale selleks, et äh, ära kasutada sinise kasvu kõik hoovad praeguse strateegia ja tulevaste strateegiate raames keskkonna kontekstis. me oleme kõik nõus sellega, et tuleb nii palju kui võimalik vähendada kes-, ähm, öko-, ökoloogilist jalajälge äh, mere, meie meredes ja rannikupiirkondades. tuleb Äh, kindlalt välja öelda, et meetmete osas, mis võitlevad kliima soojenemise vastu, ei ole mitte mingisugust kokkuhoidu vaja teha. ma tahaksin, et see oleks selgelt välja öeldud. ma toetan seda mõtet, et äh, rakendamises peab olema liikmesriikidel direkti-, äh, suunaandvate ju-, suuniste osas paindlikkust äh, selleks, et nad saaksid äh, ära teha selle, mis tuleb ära teha ja et oleks võimalik arvestada loomulikult äh, ka nende piirkondade ja geograafiliste äh, iseärasustega. meil on vaja ära kasutada sadamate taristu, transporditaristu ja energiataristud, et nad oleksid tõhusad ja jätkusuutlikud ja et nad aitaksid samas siis heitkoguseid kärpida. mis puudutab turismi, ja te teate, kui oluline see minu jaoks on. ma olen täiesti nõus äh, sellega, mida ütles meie kolleeg. aga arvestada tuleb äh, ka investeerimisvajadust äh, meie looduskapitali. tuleb toetada kõiki keskkonnapärandi kaitsemeetmeid ja inimkapitali meetmeid aga selleks on muidugi vaja koolitusi, mis vastaksid ohtudele, sellepärast et äh, üsna tihti on nii, et äh, tehakse seda ja teist ja et majandus reguleerib kõike. mis nüüd puudutab merepiirkondi ja mereterritooriume, siis inimtegevuse mõjusid tuleb analüüsida, sellepärast et need ei saa astuda vastu keskkonnahuvidele, vaid hoopis toetame sünergiat ja mastaabisäästu, sa rääkisid hetk tagasi äh, vesiviljelusest ja kalandusest. ma olen sellega ka nõus. ma kindlasti arvan, et tuleb ka mereohutusega siduda see sinise kasvu põhimõte, meetmete ja ennetava tegevusega. nii palju siis äh, minu poolt, teised äh, kindlasti lisavad siia nii mõndagi omalt poolt, aga ma olen kõigega nõus, mida ütles härra Danelis, härra proua Maisner suur tänu, härra äh, esimees, kõigepealt sooviksin tänada raportööri, me oleme siin teinud väga head koostööd ning ma loodan, et see koostöö jätkub ka edaspidi. ma olen vaimustatud senise kasvu mõttest ja integreeritud merenduspoliitikast, seda juba pikka aega, see pole mingi saladus ning seitsekümmend protsenti meie eh, maakerast koosneb ju veest ning ainult kolmkümmend protsenti on eh, maa, see eh, tähendab, et merel on väga suur tähtsus eh, ning eh, kõik me soovime süüa, me soovime süüa ka kalu, eh, meil on vaja kaupu transportida, see kõik, seda võib teha merel, meil on vaja tooraineid, ka neid saame me järjest rohkem merest, see tähendab, et mered ja ookeanid on edaspidi meie jaoks palju suurema tähtsusega kui seni ning seetõttu tuleb meil mõelda, kuidas on võimalik tagada siin kasv, sääste samas ookeane ja meresid tuleviku jaoks ning samal ajal luua Euroopa Liidu töökohti. see on just nimelt oluline ning seetõttu on mul ka väga hea meel selle raporti üle, kuna senine kasv on Euroopa kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia oluline täiendus. siin on võimalik luua töökohti ning seetõttu on integreeritud merenduspoliitika saanud nii-öelda salongikõlbulikuks. Euroopa Liidu tasandil on nüüd otsustatud siin edasi liikuda ning siin on nüüd ka omaette rida juba eelarves ette nähtud ning see tähendab seda, et edasiminekut on näha. Äh, siin viidati tulevikule, äh, ka Saksamaal äh, käisin ma rahvusvahelisel merenduskonverentsil, seal räägiti, et merenduse areng puudutab järjest rohkem ka maad, see puudutab transporti, mereline transport suureneb tulevikus järjest, selles on kõik ühel nõul, samuti sõidavad ka kruiisiraevad edaspidi mitte ainult Vahemerel, vaid nad hakkavad ka ookeane ületama ning see tähendab, et meil on väga palju võimalusi keskkonnahoidliku laevanduse kaasega osaleda tuleviku arengutes. see tähendab seda, et kui me räägime ka alternatiivsetest energi-, energi-, energiaallikatest, siis tuleb pöörata järjest rohkem tähelepanu avamere energiale, tuuleenergiale, neid on vaja, seda energiat on vaja transportida ning tähelepanu tuleb pöörata ka spetsialiseerunud laevaehitusele meil on vaja mõelda transpordivahenditele, näit-, näiteks äh, kui me käisime Põhja-Saksamaal, äh, ma äh, korraldasin külastamise offshore sadamasse, me vaatasime, millised innovaatilised lahendused seal on leitud transpordivaldkonnas, see kõik oli väga huvitav. samuti turism. kõik inimesed tahavad ju vee ääres puhata. tulevikus on neid järjest enam, seetõttu tuleb meil mõelda ka äh, Äh, jätkusuutlikule turismile, äh, vanemate inimestele, vanematele inimestele pakkumiste tegemisele äh, Põhja-Saksamaal on meil siin väga häid näiteid tuua, meil on kaitsealasid, kus on võimalik arendada turismi, meil võivad olla kaitsealad kõrvuti Süvamere sadamaga, siin on võimalik leida lahendusi mis ei takista ka kalanduse arengut merendusega on tihedalt seotud ka vesiviljelus, siin on äh, tegemist väga olulise punktiga, meil on juba näiteid, kus vesiviljelust on edukalt seotud avamere energia ettevõtetega, see on väga hea, siin viidati ka sinisele no, äh, Äh, biotehnoloogiale, see on äärmiselt äh, tähtis, siin on võimalik äh, luua väga palju mm, innovaatilisi lahendusi meditsiinivaldkonnas. see on kõik tuleviku need kõik on tuleviku arengud, see kõik puudutab ka transporti, meie jaoks on need võib-olla kõik uued asjad, kogu see biotehnoloogia, see kõik tuleb aga tuua inimesteni, see on väga äh, tähtis, see seo-, ühendab meid kõiki äh, ning meil tuleb pöörata tähelepanu ka sellele, et merest on võimalik saada tooraineid, see on, siin tuleb aga pöörata tähelepanu sellele, et leitaks keskkonnasõbralikud lahendused ning Euroopa Liit on siin esirinnas, kohe ma lõpetan, härra esimees, soovisin äh, juhtida küsimus, tähelepanu ka sellele, kas meil on vastavad pädevused, kas meil on kvalifitseeritud tööjõudu, äh, me peame kindlasti vältima topelttööd, viisadele viitamine oli oluline eh, punkt, meil tuleb oma strateegiate väljatöötamisse kaasata võimalikult palju inimesi nii piirkondlikul tasandil kui ka kohalikul tasandil eh, ning me peame vaatama, et kõik osapooled oleksid asjasse kaasatud kui me äh, räägime merelisest äh, planeerimis, mereala ruumilisest planeerimisest, äh, siis siin on samuti väga tähtis paika panna, kus tehakse mida. see tähendab, et meil on tõepoolest väga palju võimalusi siin töökohtade arendamiseks, töökohtade loomiseks ning edasiseks arenguks, aitäh! Taylor, palun suur tänu, härra esimees ja suur tänu, härra Danelis, teile selle raporti eest. väga ilus algus, mul on mõned märkused ja alustaksin turismist, kuivõrd tegemist on ikkagi tr transpordi ja turismi küsimusega ma arvan, et me ei tohiks unustada ranniku ja meretranspordi vahelist sünergiat ja kokkusobivust keskkonna eesmärkide ja keskkonnakaitsega aga me ei räägi siin mitte ainult turismi negatiivsetest mõjudest, mis on põhjuseks raamdirektiivile, mis keskenduks ka keskkonnaküsimustele, vaid pigem on siin oluline ruumiline planeerimine äh, merepiirkondades ja ma arvan, et kindlasti tuleks tähelepanu pöörata meie ranniku ja mere äh, prioriteetseks tuleb seada rannikualade ja mere bioloogiline mitmekesisus ja prioriteedid seada selle prioriteedi sees, mitte vastupidi mitte et me ei eh, sobita eh, sunniviisil majanduslikku arengut eh, merebioloogiale, räägime me siin siis kas nafta kaevandamisest või teiste mineraalide kaevandamisest, ma arvan, et meie prioriteet peab olema ranniku- ja merepiirkondade kaitse. lõige kümme härra Danelise raportis äh, viitab erisustele liikmesriigiti eh, juhtimissüsteemide väljakujundamisel mere- ja rannikupiirkondadele. ma olen täiesti nõus sellega, et on vaja järjepidevust eh, nende juhtimisstrateegiate rakendamisel. näiteks eh, Briti valitsus kaaludes merekaitsepiirkondi võttis vastu ainult kolmkümmend üks uut tsooni, kuigi nende endi eksperdid olid teinud ettepaneku saja kahekümne seitsme taolise tsooni kohta. me peame suutma kuidagi näidata siin Euroopa musklit selles küsimuses ja peame nõudma järjepidevust äh, läbi terve Euroopa Liidu äh, taoliste tüüpi ruumilise planeerimise osas. nüüd, mis puudutavad sinise kasu positiivseid külgi, siis äh, ma arvan, et äh, sinise energia potentsiaal on tohutu ja seda võiks kõik ära kasutada. ja niimoodi me saaksime võib-olla lahendada ka mõned äh, kliima soojenemisega seotud probleemid nüüd uute ja puhtamate laevade ehitamine ja töökohtade loomine, mis sellega kaasneks, me loodame, et see äh, teeb tegelikuks ka need eesmärgid, mis on Valges Raamatus äh, ühtse äh, liikluse teekaardis kirjas nimelt et, et viiskümmend protsenti maanteetranspordist kantakse üle nüüd kas raudteedele või äh, mereteedele kahe tuhande viiekümnendaks aastaks. mulle meeldivad ka need positiivsed uued reeglid Euroopa riskikapitalifondi kohta, millest on kindlasti kasu VKE-dele, kellel on väiksemad projektid ajada ja tagatakse siis nendele investeeringud. me tervitame uusi mõtteid koolituse osas eriti mis puudutab Erasmuse mudeli kasutamist selleks, et leida uued oskused, mis äh, peegeldaksid siis selle sinise majanduse vajadusi, aga nüüd äh, mitte nii positiivsest või suisa negatiivsest, ega ei ole tegelikult vä-, väga lihtne ette kujutada mineraalide kaevandamist merest sellisel kujul, et sellest oleks kasu keskkonnale. sellel on selgelt äh, suured riskid, eriti ökoloogiliselt haprates piirkondades. ja lisaks arvan ma seda, et tuleb olla väga ettevaatlik ja seda ütles ka tegelikult oma sõnades eelmine kõneleja, kui me vaatame detaile selle kohta, mida täpselt vesiviljeluse all ja sinise biotehnoloogia all mõeldakse need on tegelikult minu meelest äh, üsna sellised äh, hägused äh, terminid. ootan siis koostööd raportööri ja variraportööridega ja lähme edasi. proua Foster suur tänu, härra esimees, ma teeksin ka omalt poolt mõned märkusid äh, Peeter Van Daleni nimel tegelikult, kes on meie variraportöör. Peeter Van Dalen tahaks tänada meie raportööri mõistagi äh, kogu selle suure töö eest, mis on juba praeguseks ära tehtud, äh, suur tänu ka teile selle entusiasmi eest, mida üles, olete üles näidatud raporti suhtes ja loodetavasti kujunevad, kujuneb sellest väga hea raport väga mitmed liikmesriigid ei äh, mõistagi äh, üsna tihti millist majanduskasvu peidab ennast turismisektor, tegemist on tohutu varustusahelaga ja üsna tihti räägitakse muust, aga unustatakse tuhkatrinnuna ära see turismisektor ja ma arvan, et see peaks siiski jääma üheks äh, meie prioriteediks Peeter arvab ühtlasi ka seda, et äh, komisjoni dokument on ambitsioonikas äh, ja talle ja meile meeldib see, et äh, võtmetähtsusega küsimused selles väga olulises tööstuses on esile toodud. me ei räägi siin ju mitte ainult laevadest, vaid ka sisesadamatest ja raudteedest, see kõik mõjutab üksteist, haridus, koolitus, tööhõive küsimused ja me oleme nõus äh, sellega, et tuleks ära kasutada rohkem oma äh, ajalugu meredel ja oma meretööstust äh, toestada. me toetame selles sektoris jätkusuutlikku kasvu ja tahaksime tagada omalt poolt selle, et tööstus tegeleks saasteküsimustega, see on tõesti äärmiselt oluline. eriti mina, kes ma olen pärit saarelt, meil on rannikuala äh, äh, väga pikk Äh, tuleb esitada mõistlikke algatusi selleks, et äh, need probleemid ka oleksid käsitletud. nüüd äh, meie kaks tuhat kaheksateist mere- ja rannikualade poliitika, ta räägib siin ka rannikualadel tuuleenergia kasutamisest ja veeldatud maagaasi kasutamisest meretranspordis, see on Ehm, väga hea ja kasulik mõte. Ehm, siis piraatluse küsimus, selles me arvame, et rahvusvaheline koostöö on kõige olulisem, kui me vaatame, mis toimub Nigeeria ja Somaali poolsaare ümbruses, on näha see, et meil on vaja rahvusvahelist koostööd piraatluse vastu võitlemiseks, me tahame, et meie meretööstus saaks tegutseda ohutult ja turvaliselt ehm, Teie peadirektoraat küll, komisjoni esindajad ilmselt sellega ei tegele, aga teised võiksid omalt poolt panustada, kelle pädevuses see on ei tohiks unustada seda, et ruumiline planeerimine on eh, liikmesriigi eelisõigus, koostöö muidugi on kõige parem lahendus, aga tuleb ka nendes valdkondades liikmesriikide suveräänsust austada ja eh, meie raportöör on tõstatanud ka väga olulisi küsimusi mõnedes teistes teatistes, eh, millega raportöör kindlasti on kursis, nii et suur tänu äh, Äh, härra Van Daleni poolt äh, veel raportöör Danelisele ja ootame siis teie järgmist, järgmist infot teilt, härra Ugias. Grazie Presidente, grazie al collega Spiros Danellis per suur tänu, härra esimees, ka mina sooviksin tänada kolleeg Danellist ja tema ettepaneku eest. mina olen nõus selle ettepanekuga Äh, sellega luuakse, äh, seda tuleb aga vaadata õiges raamistikus, me soovime anda äh, siin oma panuse muudatusettepaneku näol. ma pean silmas rannikualade kasvupoliitikat. see tuleb kindlasti siduda äh, Äh, programmide koostamise üldise raamistikuga me arvestame strateegiaga kaks, kahe tuhande kahekümnendaks aastaks, me soovime luua äh, niisugust Euroopat, mis on tugeva majandusega äh, ning me ei tohi jätta osasid alasid isolatsiooni. rannikualad tuleb kaasata majanduskasvu meil on vaja arukat kestlikku kasvu, kaasavat kasvu. see tähendab, et meil on vaja saada jagu struktuurilistest puudujääkidest ning neile tuleb juhtida rohkem tähelepanu väga suured probleemid on praegu seotud transpordiga, transpordikulutustega, maismaaühendused saartega vajavad parendusi ning ning tuleb tähelepanu pöörata ka rannikualade ja saarte elanike probleemidele kui me näiteks mõtleme Sardiinia ühendusele Euroopaga, kulutused ülesõidule on elanike jaoks liiga suured. inimesi, kaupu vedada on väga kulukas, see tähendab aga seda, et need piirkonnad jäävad Euroopa Liidu üldisest arengust kõrvale. meil on vaja kaasata saarte elanikud see tähendab aga, et äh, juba ainuüksi Vahemere piirkonnas elab viis-kuus tuhat inimest eraldatud saartel, need inimesed tuleb aga kaasata äh, Euroopa ühisesse turgu, need tuleb siduda maismaaga. siin oli juttu turismist. Äh, siin tuleb pöörata tähelepanu äh, takistuste kõrvaldamisele ja samuti ka hooajalisusele. Äh, Vahemere piirkonnas meil on neli aktiivset kuud, äh, võib-olla ka viis kuud, mõnel saarel on aga majandus elav ainult paar kuud aastas siin tuleb mõelda sellele, kuidas äh, pakkuda inimestele tegevust ka muul ajal. Äh, ning äh, tekstis on viidatud ka piiriprobleemidele, viisaprobleemidele. meil on vaja niisugust õiguslikku süsteemi, mis hõlbustab arengut. samuti tuleb pöörata tähelepanu tollikoodeksi lihtsustamisele Äh, meil on võimalik viisakoodeksit hõlbustades äh, tollisoodustusi äh, pakkudes arengut kiirendada. tuleb pöörata tähelepanu takistuste kõrvaldamisele olemasolevate takistuste kõrvaldamine on teinekord odavam kui suurte struktuuriliste meetmete võtmine. tekstis on juhitud tähelepanu ka sotsiaalsetele aspektidele. kogu süsteemi tuleb näha tervikuna. meil on vaja integreeritud süsteemi, me peame siduma Euroopa turud ühtseks siseturuks. meil on kahe tuhande kahekümnendaks aastaks seatud eesmärgid ning me peame mõtlema, kuidas need kogu Euroopas ka ellu viia. aitäh, härra Ugias, enne kui annan sõna komisjonile, paar sõna minult. tänan härra Danelist tema raporti eest ning äh, ootan huviga äh, seda eelnõud, aga äh, tahaksin öelda, et äh, tuleks äh, silmas pidada ka põhjapoolsemaid äh, põhimõtteliselt mitte ainult äh, lõunapoolsemat äh, ja ka külma, mitte ainult sooja vett. ja öö, äh, mulle tekitab muret ikkagi see, et teatud liikmesriikides on selline peaaegu öö, kruiisitööstusel täiesti monopolistlikud seisud, kus ainult ühte sadamat äh, eelistatakse minu enda riigis, enamik nendest algab Southamptonist ja ma tahaksin lihtsalt öelda, et äh, tuleb tegutseda ettevaatlikult selleks, et äh, ei tekiks sellist sadamat, mis ahmib kõik kruiisilaevad endale. ja selline asi kindlasti minu oma riigis on juhtunud. härra Kosiek me oleme graafikust maas selle tuletõrje fi-, fiasko pärast, kõik parlamendiliikmed kadusid kuskile, nii et annan teile sõna, aga palun, et te võtaksite sõna lühidalt, enne kui annan sõna komisjonile. Grazie, Mr Chairman um,. Ehm, Jina saad, no me kommenti hafna osale võnet, saad neid prooseid il... eelkõige tahaksin ma õnnitleda oma kolleegi selle raporti eest. tegemist on äärmiselt olulise raportiga, eriti just saarte jaoks, mitte ainult lõunapoolsemate saarte jaoks, vaid kõikide saarte jaoks, mis on osaks Euroopast. tegemist on raportiga, mis minu arvates on samm edasi sinise majanduse suunas ning kasvu suunas. minu arvates see ettepanek esi-, tähendab ähm, mõtet, kuidas saavutada jätkusuutlikku kasvu, eriti just merendussektoris. usun, et äh, innovatsioon ning äh, dünaamika peaksid äh, iseloomustama Euroopat ka siin sektoris. see sektor võib olla edukas, kui me kaasame siia kõik liikmesriigid, kõik institutsioonid, kõik regioonid ning samuti ka VKE-d, nii et äh, koos nendega saaksime me tagada, et kasutame oma rannikuid jätkusuutlikult. Äh, tegeleme siin selle poten-, kasvupotentsiaaliga Äh, rannikute potentsiaaliga, merelt tulevad energia ja suunised, akvakultuuri suunised, äh, vesiviljelussuunised, mis on äärmiselt olulised. kõik ideaalis äh, rakendatakse algatusi pärast liikmesriikide parlamendi ning osapooltega konsulteerimist, sinine strateegia on oluline, näiteks turismisektori alternatiivenergia küsimuste äh, juures, see aitab ka teisi saari oma majandust kõige paremini rakendada. ja siin tahaksin rääkida ühest konkreetsest küsimusest. me peaksime tagama, et saared, mis on osaks Euroopa Liiduks, Liidust, ei satuks kehvemasse olukorda. minu arvates see on äärmiselt oluline küsimus, millega peab tegelema. ja mis puudutab kruiisilaevu, siis äh, see tööstus peaks äh, lähiaastatel suurenema. see on äärmiselt oluline Euroopa majandusele. veel kord äh, sooviksin tänada oma kolleegi selle raporti eest ning kindlasti saame neid teemasid omavahel arutada. Thank you, Chairman, and um, thank you very much for um, giving aitäh ja aitäh, eh, et andsite meile aega paar sõna öelda. esiteks tahaksin öelda, et eh, tänane diskussioon on olnud väga julgustav. on olnud julgustav see, mida me oleme seni näinud eh, raportööri raporti eelnõust. see näitab meile ka, et meie oleme liikumas õiges suunas selles osas, kuidas me vaatame meremajandust ning sinist kasvu Euroopa Liidus selgeks on saanud see, kuivõrd oluline on meremajanduse küsimus ning öö, oma suuruse poolest, oma potentsiaali poolest saavutada lisaarengut ning kasvu ja mõned elemendid, mis on olulised, kui me vaatame, kuidas seda kasvu võiks tekitada nii tõhusalt kui võimalik ning hallata nii tõhusalt kui võimalik, siis oluline on märkida ka seda, mis on välja tulnud nii raporti eelnõust kui äh, saadikute kommentaaridest, et äh, äh, meremajandus on midagi sellist, mida tuleks vaadata üleüldiselt ja ühtselt, mitte sektorite kaupa, see on oluline element, tuleb välja tuua seosed, mis rõhutavad, et meremajandus tähendab, ei tähenda mitte ainult rannikut ja rannapiirkonda, vaid et sellel on märkimisväärne mõju ka sellele, mis on maismaal ning äh, majandussektoritele, mis seal tegutsevad. oluline on märkida ka seda, et meremajandus äh, koosneb äh, nii traditsioonilistest sektoritest, äh, laevaehitus ja nii edasi ja uutest valdkondadest ja kõikides nendes sektorites üks asi, mida just eriti tasub rõhutada, on see, kui palju on kasu innovatsioonist ja teadustööst just äh, silmas pidades Euroopa maailmamajanduse konkurentsivõimet ning kasvu, need valdkonnad, kus me oleme innovatsiooni ja tehnoloogiasse investeerinud, äh, sellisesse, mis toob äh, jätkusuutlikud lähenemised kaasa, kipuvad olema ka need valdkonnad, kus Euroopa on kõige konkurentsivõimelisem ning seda tuleks ka tulevikku silmas pidades vaadata. märgime ära selle viite, mis on tehtud oskustele, see on meie arvates samuti äärmiselt oluline oluline selles mõttes, et me peame säilitama neid oskusi, mis eksisteerivad, samas peame ka otsima uusi arenguid, mis ähm, meremajanduses aset leiavad. hetkel on näiteks viidatud äh, kõigele, mis on seotud taastuvenergiaga ning äh, nende oskuste kombinatsioon, mis on oluline nende sektorite arenguks, on eriti oluline. mitte ainult selles osas, äh, mis meil juba on, kuid me peame vaatama ka, milliseid oskusi on võimalik majandusest leida, milliseid oskusi on vaja rohkem arendada ja kus sektorite ülene töö oskuste arendamisel peaks, kus seda peaks toetama. tehti ka kommentaare mereturismi kohta, et nagu te teate, siis see on teema, millega me tegeleme, kavatseme välja anda dokumendi selle aasta lõpupoole, see on ka meie merepoliitika äh, peamiste osapoolte sündmuse teemaks, mis äh, leiab aset Vallettas äh, kakskümmend, kahekümne esimesel, kahekümne teisel mail. Äh, vesiviljeluse osas me oleme kõik nõus, et see on sektor, millel on potentsiaal, mis on midagi sellist, mida peab arendama edasi ähm, mereandide allikana ja seda tuleb kindlasti vaadata ka jätkusuutlikkuse seisukohast. ja ka merepõhjas kaevandamine siin eh, on veel ebaselge, mis on võimalik, mis mitte, aga me teame, et eh, selle sektori arendamise vastu on tohutu huvi igal pool maailmas, Euroopa on siin hästi positsioneeritud, mis puudutab eh, tehnoloogiate arengut, mida kasutatakse nii selles kaevanduses kui ka üldiselt allikate suurendamisel rannikute ääres ja siin tuleb silmas pidada ka jätkusuutlikkust, kui me tahame vaadata, kuidas on võimalik seda kaevandamise sektorit veel edasi arendada ja võtmeküsimuseks on siin ka korralik äh, mõjuhinnang, et näha, millised on äh, võimal-, võimalused ja riskid siin sektoris. Äh, ookeanienergia, jällegi tuuleenergia on võtmesektoriks Euroopa Liidus, aga on ka teised sektorid siin, laineenergia tõusud mõõnad, biotehnoloogia kasud, neid on rõhutatud ja rohkem ei peaks seda vist uurima. ja veel paar asja, mida tahtsin konkreetsemalt rõhutada. meremajanduse arendamine Euroopas sõltub väga palju ka sellest, millised on need raamtingimused, mille, mida me selle jaoks paika paneme. ja siin on rida märkusi, mida võiks teha. esiteks ettepanekud, mis hetkel on laual järgmise mitmeaastase finantsraamistiku rahastamise kohta äh, kõik need struktuurifondide uued versioonid, ja see on parim, kuidas ma neid praegu kirjeldada saan, on äh, punktid, mis konkreetselt puudutavad rannamajandust ning sinist kasvu ja oluline on, et seda kõike võetakse arvesse ka nendes diskussioonides, mis hetkel käivad liikmesriikides, liikmesriikide vahel ning Euroopa institutsioonidega, äh, erinevate partnerluslepingute ja muude üle, see on oluline rannamajandusele eh, ja nii edasi. Need kolm elemente, mida välja pakume, mered, teadmised, järelevalve ning eh, eh, ruumikujundus, see on, need on olulised, sest me leiame, et need on, võiksid olla mootorid, mis arendavad majandust teadmised, andmed, mis saavad rohkem kättesaadavaks, muudavad elu ettevõtetele kergemaks, järelevalve, sest meil on vaja turvalisi, majanduslikult tugevaid meresid ja ruumikujundus, sest et meil on vaja kõige selgemaid tingimusi, mille alusel ettevõtjad võiksid eh, merel tegutseda. siin lõpetangi, aitäh, et mulle sõna andsite uh,. suur tänu, härra Danilis, kas te tahate midagi lisada? see tuletõrje fiasko on meil ajakava täiesti rappa ajanud, nii et tehke lühidalt, palun. teen hästi lühidalt, härra esimees. Need kogemused, mis meil on merendusega, majandusega, turismiga saartel ja rannikualadel, näitavad meile, et arengud on nii positiivsed kui negatiivsed. me oleme muidugi targemaks saanud, nüüd me teame eh, vägagi hästi, et kui me investeerime turismi eh, või ka muudesse sektoritesse, eh, siis võime me ohustada keskkonda, keskkonna kvaliteedi tagamine, äh, tundlike ökosüsteemide kaitse on aga äärmiselt tähtis ning sellele tuleb äh, kõik, kogu merendusega seotud tegevuse osas pöörata palju tähelepanu. Äh, saan ainult toetada kolleegide mõtteid ning ma tänan sõbralike sõnade eest, tänan ka kõiki, kes on andnud oma panuse ning loomulikult äh, merest maavarade kaevandamine on vägagi suuri vaidlusi tekitav valdkond. Äh, siin on tegemist suure potentsiaaliga äh, ning tulevik, tuleviku arengutega, kuid siin tuleb olla äärmiselt ettevaatlik, meil on vaja kehtestada väga karmid reeglid. me peame pöörama tähelepanu sellele, et meil oleks tagatud järelevalve merel või ookeanidest maavarade kaevandamise üle ning me peame kaitsma oma meresid nii hästi Läänemerd, Vahemerd kui ka muid merelisi alusid. kolleegide muudatusettepanekute läbivaatamine on seotud sellega, et lisandub väga palju uusi teemasid, kuid et me ei tohi koostada ka liiga pikka teksti, seetõttu tuleb piirduda teatud kesksematele teemadele ning ma loodan edukale koostööle. aitäh! suur tänu, härra Danelis, ma tuletaksin veel meelde, et muudatused esimese tähtaeg on kakskümmend üheksa aprill, transpordikomisjon hääletab kolmekümnendal mail. järgmine päevakorrapunkt äh,, härra Sarvamaa raport eh, Euroopa Liidu ja Sri Lanka vaheline lennundusküsimusi käsitlev leping ja härra Sarvamaa, ma vabandan teie ees, aga pärast tuletõrje häired eh, kõik kadusid eh, teadmata ajaks kuhugi ära, nii et me tahtsime lihtsalt komisjoni istungiga jätkata ja sellepärast päevakorra muutus. suur tänu, härra esimees, ma teen väga lühidalt tegemist on äh, suhteliselt standardse lennundusküsimusi käsitleva lepinguga Euroopa Liidu ja Sri Lanka Demokraatliku Sotsialistliku Vabariigi vahel asendab see siis nüüd viiteist kahepoolset lepingut, mille Sri Lanka on sõlminud äh, liikmesriikidega. nii et probleeme kui selliseid üldse ei ole ja hääletus on ette nähtud äh, mai lõpuks, suur tänu! härra Benjon. jah äh, aja kokkuhoiu huvides äh, tahan öelda, et ma toetan raportööri ettepanekut ja sellega piirdungi. kas keegi soovib veel sõna, proua Foster? nõus. suurepärane muudatusettepanekute esitamise tähtaeg ja ainus muudatusettepanek on siis asi tagasi lükata, on kahekümne neljas aprill, hääletame komisjonis äh, seitsmendal mail, kas komisjon peab mm, rääkima vältimatult, ei, siis on parem. nüüd siis tänane viimane päevakorrapunkt, härra Marinescu raport Euroopa Liidu lennundusalase välispoliitika kohta. härra Marinescu Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc colegilor pentru... suur tänu, härra esimees, ma tahaksin tänada kolleege esitatud muudatusettepanekute eest, ma olen juba teile välja pakkunud ka mõned äh, kompromissmuudatusettepanekud. Strasbourgis kohtusime variraportööridega ja mulle tundub, et me oleme saavutanud kokkuleppe enamuse muudatus- ja kompromissmuudatusettepanekute osas. ootame praegu hääletust Tööhõivekomisjonis nende arvamuse kohalt ja siis tuleme viimaste kompromissidega välja ja paneme kokku ka hääletusnimekirja. härra Penjon, palun suur tänu! tõesti, toimus suurepärane variraportööride kohtumine Strasbourgis Äh, ja enamus minu muudatusettepanekutest jõudsid ka kompromissidesse, eriti ma tahtsin tagada selle, et äh, ettevõtted ja mitte ainult tarbijad mainitakse ära, sellepärast et minu meelest ettevõtetel on siin samuti oma äh, huvi ja mul on väga hea meel ka raportööri kompromissiga seoses nende Äh, trans-, suurte transiitlennujaamade ja regionaalsete lennujaamade kohta, ehk siis sõlmlennujaamade kohta. ja äh, praeguse infrastruktuuri ärakasutamine paremini oleks äh, eelistatav uue infrastruktuuri väljaarendamisele. mõned küsimused jäid aga lahendamata ja loodetavasti leiavad lahenduse minu muudatusettepanek kuuskümmend. meie arvame, et komisjon ei saa lihtsalt äh, selgitada ICAO-s äh, ametiühingute äh, esindatust, äh, minu meelest peaks sinna olema kaasatud ka nõukogu ja sellepärast me oleme esindanud vastavasisulise muudatusettepaneku. ja muudatusettepanek viiskümmend neli, raportöör toetas seda lähenemist, et meil on vaja paremat koostööd, tagamaks ühtse Euroopa taeva realiseerumine, kuid ta viitas vist sellele, et äh, me ei ole võib-olla leidnud äh, kõige paremaid või õigeid süüdlasi ja et ka teised blokeerivad kogu seda asja. ja ma üritan äh, selle asja omalt poolt suulise muudatusettepanekuga söödavamaks teha. proua Lichtenberger ja herzlichen Dank. jah, tänan väga. ma soovin tänada ka hea koostöö eest Strasbourgi koosolekul sooviksin juhtida tähelepanu vaid sellele, et meie jaoks on oluline teema müra, mis koosneb lennuväljadega. E, mainin seda selle tõttu, et Euroopa Liidu USA lepingu, lepinguga seoses on see muutunud taas aktuaalseks e, ning e, siin on küsimus eeskirjades, mis kehtivad USA lennuettevõtjatele meil on vaja siin väga täpselt tagada meie nõuetest kinnipidamine ning üldiselt ma siiski leian, et on väga tähtis, et meie, meie poliitika oleks ühtne. proua Foster. suur tänu, härra Marinesko, ma kahjuks ei saanud osaleda teie kohtumisel, pidin Ühendkuningriiki naasema aga need kompromissid, nendega me oleme enam-vähem nõus, mina esitasin üsna mitu muudatusettepanekut, äh, mille ma oleks tegelikult tahtnud jätta eraldi ja mitte võtta kompromissidesse. kõige problemaatilisem küsimus on Trans-Siberi küsimus, sellest tuleb rääkida ja loomulikult Euroopa ühtne taevas minu meelest on oluline, et me rääkiksime lennujaamade läbilaskevõime suurendamisest, hoovuturadadest, sellepärast et muidu tamume me koha peal. aga nojah, ootame siis nüüd, äh, nagu ütles härra Marinesko, ära selle, mida ütleb Tööhõivekomisjon ja siis tuleme asja juurde tagasi, aga ma arvan, et asja iva on selles, et meie oleme alati toetanud äh, edasiminekut äh, antud vallas ja, ja teeme seda ilmselt ka tulevikus. suur tänu, härra Elhad Rui, palun! suur tänu ähm,. ma võtan sõna kolleeg Leitfriedi nimel, kes äh, viibib hetkel välismaal. meie fraktsioon äh, suhtub väga hästi sellesse raportisse, sellepärast et koostöö äh, raportööriga läks väga hästi, eriti viljakas oli eelmise nädala kohtumine Strasbourgis variraportööridel oli äh, suurepärane võimalus mõtteid vahetada. nüüd need kompromissettepanekud, mille on esitanud raportöör. Neil on väga hea meel selle üle, et need võtavad arvesse ka mõned meie muudatusettepanekud, eriti oleme me tänulikud äh, me selle eest ja avaldame tunnustust sellise suhtumise eest ja väga lühidalt äh, siiski on meie jaoks mõned võtmetähtsusega muudatusettepanekud näiteks nagu äh, seitseteist ja kaheksateist ja kolmkümmend kuus. seitseteist ja kaheksateist kõigepealt. meie tahaksime rõhutada, et äh, aus konkurents, äh, lojaalne konkur-, konkurents Euroopa tasand, Euroopa Liidu sees on ülioluline element see konkurents on vajalik selleks, et meil kujuneks ülejäänud maailma suhtes tugev positsioon välja ja me peaksime astuma vastu ähm, ebaõiglasele konkurentsile ettevõtete poolt, kes äh, lõikavad tohutuid kasusid äh, regionaalsest toetusest, ma mõtlen siin näiteks odavlennufirmadele. ja ma arvan, et meie lennundusalases välispoliitikas peaks sellega siiski arvestama. nüüd muudatusettepanek kolmkümmend kuus, me tahaksime jääda miinimumnormide sõnastuse juurde kahepoolsetes kokkulepetes eriti mis puudutab sotsiaalsektorit ja keskkonnasektorit, aga ka lennureisijate õiguste osas. see on ainus viis, kus me saame jõuda regulatiivse ja seadusandliku raamistikuni, mis oleks enam-vähem harmoneeritud. see on absoluutne miinimum, kui me tahame jõuda õiglase konkurentsini maailma tasandil, suur tänu! suur tänu, härra Kail! komisjonist. suur tänu, härra esimees! ja suur tänu ka raportöörile selle äh, suurepärase raporti eest, tunnustus teile, aga ka teistele rahvasaadikutele esitatud muudatusettepanekute eest. mulle tundub, et enamus kuuekümnest muudatusettepanekust kindlasti äh, toestaksid raporti eelnõu ja öö, meie kindlasti toetame ambitsioonikamat öö, lennundusalast välispoliitikat, mis on oluline selleks, et nendele tõsistele probleemidele vastu astuda, mis meie ees on. Euroopa peab kindlasti korrigeerima oma lennundusalast välispoliitikat. ja ma arvan, et Euroopa Parlamendi poolne tugev raport oleks kindlasti kasulik nii nõukogu lõppjärelduste rakendamisel, aga ka meiepoolsete ettepanekute äh, Äh, rakendamisel, mille me oleme siis teatises välja toonud. kui te olete nõus, härra esimees, siis äh, jagame nüüd oma arvamust äh, erinevate muudatusettepanekute kohta härra raportööriga, et ta nendega arvestaks ja arvestades seda, et aeg jookseb, tooksin välja võib-olla ainult mõned aspektid ja kommenteeriksin siis lühidalt komisjoni poolt ähm, raportööri ja komisjoni seisukohti kõigepealt muudatusettepanek number üheksa. meie meelest ei ole õiglane äh, öelda, et äh, komisjon ei ole kasutanud ära võimalust lennundussektoris harmoneerida seadusandleid ja reegleid, seda me teeme iga päev. me üritame tagada Euroopa lennundusruumi harmoneerimist ja meie meelest see üheksas muudatusettepanek oli küll natukene kohatu. muudatusettepanek kolmteist, äh, selles osas on viidatud äh, kohastele standarditele äh, turvalisuse ja ohutuse osas, meile tundub, et see tegelikult on sõnastuse ähm, lahustamine selles osas, mida Euroopa tegelikult standarditena nõuab või on seni nõudnud nüüd muudatusettepanek kakskümmend seitse. see ei toetaks mitte kuidagi Euroopa lennundussektori konkurentsivõimelisust rahvusvahelisel tasandil, nõutakse siis siin roh-, su-, kõrgemaid makse eh, lennundussektorile, mis meie meelest eh, eh, seoks Euroopa lennundussektori käsi veelgi äh, Eh, praeguses raskes olukorras konkurentsi tihedal turul. kahekümne kaheksas muudatusettepanek, ma täpselt ei saa aru selle puhul, mida komisjon ootab. Euroopa Komisjonilt räägitakse juure, paremat juurdepääsu uuringute tulemustele. äkki komisjon võiks mõelda eh, hoopis sellele, et kutsuda meid üles äh, analüüs, analüüsima liikmesriikides äh, erinevaid makse ja reisijatele pandavaid tasusid. muudatusettepanek äh, kakskümmend kuus, äh, siin kutsutakse komisjoni tooma sisse kahepoolsetele lepingutesse miinimumstandardeid, see läheb kaugemale kui on meie mandaat, kahepoolsed lepingud kolmandate riikide ja liikmesriikide vahel on nende asi ja komisjon ei saa siin mitte mingisuguseid miinimumkohustuslikke standardeid peale suruda. me võime selle asja läbi rääkida liikmesriikidega ja seda me ka teeme, selleks, et mingisugused standardsed klauslid välja kujundatakse ja kaasatakse kahepoolsetesse lepingutesse, aga ka Euroopa Liidu lepingutesse. nüüd muudatusettepanek kolmkümmend kaheksa meile jäi ebaselgeks. see osa, et meie olime ettepaneku teinud kaheksa kuus kaheksa määrus uuesti sõnastada, see puudutas konkurentsi Euroopa lennuettevõtete ja mitte Euroopas registreeritud lennuettevõtete vahel, kus Euroopa lennuettevõtteid diskrimineeritakse, kas näiteks, vabandust, Euroopa lennu ettevõtted saavad kas riigi toetuse läbi toetust või nad toovad hindu ebaõiglaselt alla ja me sellist uuringut praegu koostame, et milline olukord on, aga meie jaoks on ebaselge, kuidas see uuesti sõnastatud instrument peaks äh, kehtima ka alternatiivsetele jätkusuutlikele transpordiliikidele. ma ei tea, kas need transpordiliigid viitavad äh, siis äh, keskkonnasõbralikele autodele või kiirrongidele või millele meie jaoks on lihtsalt praegu väga raske mõista, et meil on ju, et kuidas on äh, tekkinud konkurents äh, Euroopa raudteede ja näiteks Pärsia lahe riikide raudteede vahel. see muudatusettepanek tekitas meis kerget kummastust. nii palju siis sellest. Äh, muudatusettepanek nelikümmend viidatakse siin komisjonile ja kutsutakse üle mitme naaberriigiga, sealhulgas Alge-, Alžeeriaga läbirääkimised lõpetada, ma tuletan teile meelde, et me ei ole veel alustanud Alžeeriaga läbirääkimisi, meil on mandaat olemas, aga läbirääkimised Alžeeriga ei ole käivitatud. nii et võib-olla te tahaksite selle ka ära parandada, muudatusettepanek viiskümmend üheksa kutsub nõukogu tõsiselt mõt-, äh, vabandust, komisjoni tõsiselt mõtlema asi läbi enne karistavate meetmete sissetoomist, äh, et mitte liialt koormata Euroopa lennuettevõtteid me sellele tõesti väga ettevaatlikult oleme mõelnud, meie eesmärgiks oligi äh, olla väga hoolas selles küsimuses, me tahame teha ettepanekuid, mis ei oleks karistavat äh, laadi Euroopa konkurentsivõimele, vaid hoopis toetavat laadi. ja nüüd lõpetuseks muudatusettepanek kuuskümmend, kom-, transpordikomisjon oma muudatusettepanekuga kutsub üles äh, Äh, komisjoni esitama läbirääkimiste mandaadi ettepaneku äh, meie positsioonide kohta ICAO-s, äh, rahvusvahelises tsiviillennunduse organisatsioonis. seda on väga raske rakendada ja selline soovitus tegelikult tehti juba aastal kaks tuhat kaks komisjoni poolt, aga ilma mingisuguse positiivse reaktsioonita ähm, nõukogu poolt, nii et jah, meie peame seda ka heaks mõtteks aga ka täna arvame me, et on väga raske sellele toetust leida ja, ja sellist ettepanekut hakata rakendama. suur tänu, härra esimees, ja veel kord äh, minu tunnustusavaldus suurepärase raporti eest teie raportöörile. suur tänu, härra Marinescu, kas te tahate lühidalt siia midagi lisada? suur tänu kõikide nende märkuste eest, võtan nad arvesse kõik. suur tänu, härra Marinescu seitsmes mai hääletame komisjonis, nii palju meeldetuletuseks teile täiskogusse, veel me ei tea, millal see asi jõuab, aga seitsmes mai on siis esimene kuupäev, mis jät-, pan-, jätke meelde. suur tänu, kolleegid, sellega me oleme tänase hommikuse päevakorra ammendanud. selline segane kohtumine oli see tõusud ja mõõnad, aga suur tänu kõigile, kes meil aitasid taas rööbastele saada ja kohtume siis jälle üheskoos täna pärastlõunal, suur tänu!